valmis teile, teie juurde tulema konkreetsete ettepanekutega selle õigusakti juures, suur tänu! aitäh, austatud volinik! seega sulgeme selle arutelu, liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on samuti suuliselt vastatavate küsimustega ning aruteluga, mis puudutab võltsimisvastast võitlust käsitlevat kaubanduslepingut ehk aktot. tere tulemast volinik Kaarel de Kuhtile ning kõigepealt annan sõna küsimuste esitajatele, neid on kuus, kõigepealt härra Karl Schichter, kaks minutit, palun. Varje institutsioon har sin roll att försvara. aitäh iga institutsioon peab kaitsma oma rolli, parlament esindab rahvast ja seega peab parlament kaitsma rahva huve. Äh, volinik nimetab ennast aluslepingute kaitsjaks ja seetõttu Äh, peavad inimõiguste põhimõtted, läbipaistvus ning äh, parlamendi õigused olema samuti need, mida teie kaitsete. kui meil ei ole juurdepääsu äh, dokumentidele, siis ei suuda mitte ükski institutsioon oma ülesandeid täita ning vastata seega kodanike ootustele kuulmis, kuulamiste ajal ütlesid mitmed volinikukandidaadid, et me saame sama, samamoodi dokumendid nagu nõukogugi ja me tahaksime, et komisjon sellest lubadusest kinni peaks Euroopa kodanikud tunnevad muret äh, väljendusvabaduse pärast, sellepärast et nende äh, eraelu puutumatust rikutakse üha rohkem. Äh, siin on küsimused interneti andmetes ja ükskõik milles muus. Euroopa Liit ei toimi, kui kodanikud ei ole kaasatud. kus on siis see läbipaistvus? jah, tegemist on tundliku valdkonnaga, aga Euroopa Liit peab ütlema, millised on need tingimused, et inimesed saaksid äh, läbipaistvalt protsessides osa, osaleda ning inimõigusi ja läbipaistvust tuleb kaitsta. kui me oleme äh, paika pannud selle, kus on inimeste õigused, siis saame hakata tegema tööd juba järgmise etapi kallal, milleks on siis võitlus kuritegevusega. praegune olukord on äh, lubamatu, läbirääkimisi peetakse suletud uste taga ning meie peame komisjonilt paluma, et nad meile ütleksid, mis lepingutes on, nii et, et me saaksime selle info kodanikele edastada. kodanikud tahavad teada, et nende elektroonilisi seadmeid ei hakata piirikontrollis läbi otsima, nad tahavad teada, et ne, kas neid ei hakata karistama tagaselja. nii et, et me tahame teilt täna selget lubadust, et meid kaasatakse sellesse protsessi täiel-, täielikult, sellepärast muidu kohtume kohtus. härra Kaspari järgmisena. kallid kolleegid, austatud volinik võltskaubad, piraatlus, loomulikult kõige sellega seotud mitmed probleemid teiselt poolt on meil Euroopa Liit, mis üritab neid probleeme lahendada, aga meil on ka kodanikud. see tekitab probleeme loomulikult ettevõtjatele, kodanikele, tarbijatele, asjaolu, et on aina rohkem võltskaupasid ning äh, piraattooteid turgudel. seisin, sellega on seotud loomulikult ka suured rahalised kaotused, näiteks rasestumisvastane tablett naised äh, rasestuvad, isegi kui nad võtavad neid tablette, sest need on võltsravimid ning äh, sellega võivad olla seotud ka äh, surmajuhtumid. me peame kindlasti võitlema piraatluse ning võltstoodete vastu. ei ole ju võimalik, et kahe tuhande kaheksandal aastal arreteeriti piiri, piiridel kaheksasada viiskümmend tuhat kaubalaadungit ning neist kakskümmend tuhat olid pärit Hiinast. me peame kindlasti lahendama selle probleemi, Lissaboni leping äh, on nüüd jõus esimesest detsembrist saati ning äh, kuna senimaani ei ole Euroopa Parlamenti piisavalt kaasatud, peab seda rohkem tulevikus tegema. on äärmiselt vajalik, et järgmistel nädalatel ning kuudel meil oleks rohkem läbipaistvust, et meil oleks ligipääs andmetele, mis näitavad täpselt, kuidas läbirääkimised edasi liiguvad ning milline on Euroopa Komisjoni seisukoht läbirääkimistel. Need läbirääkimised peavad jätkuma, meil on kindlasti vaja korralikku lepingut, mis sõlme, sõlmitaks kaasates erinevad huvi, huvirühmad, kodanikud, ettevõtjad, tarbijad. meil on kindlasti vaja teada, kuidas need läbirääkimised kulgevad. seda kõike peab austama. aitäh, härra Kaspari. härra Lange kaheks minutiks, palun. aitäh, president, volinik mul on kolm küsimust, äh, mida ma tahaksin esitada. Neist esimene on järgmine. miks meil ikka veel ei ole läbipaistvust, kuigi Lissaboni leping on juba esimesest detsembrist saadik jõus? ning äh, veebruarist äh, saadik oleme me arut-, meil on meil kehtiv ka institutsioonide vaheline kokkulepe. seega, äh, volinik, ma ei saa aru sellest, kuidas nõukogu saab olla vaatlejana läbirääkimiste laua juures, aga ei saada meile dokumente. see on minu esimene küsimus. teine küsimus, ma tahaksin teada, kes selle lepingu üle läbirääkimisi peab, kas Äh, ei ole nii, et, et Maailma Kaubandusorganisatsioon, äh, kui peeti läbirääkimisi äh, TRIPS lepingu üle, siis olid läbirääkijateks individuaalsed riigid. me oleme kuulnud, et USA pidas riikidega läbirääkimisi superriigina, on täiesti selge, et standardeid ei saa sellisel juhul paika panna niimoodi, et nad kehtiksid kõigile liikmesriikidele, nendele, kes näiteks ei olnud läbirääkimiste laua taga Äh, nüüd sisuline küsimus. Te äh, vastasite äh, kuulamisel minu küsimusele, mis puudutas Aki kommuniteeri, te ütlesite, et sellest peetakse kinni. aga kui ma vaatan seda teksti, siis on mul mõningaid kahtlusi. ma näen, et on võimalik internetti blokeerida Äh, kus operaatorite tegevusi blokeeritakse majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja see võib väga tõsiselt mõjutada teadus- ja äh, uuringu, arendustegevust, meil on vaja üldist järelevalvesüsteemi. aga ma tahaksin teada, äh, kuidas Euroopa Liidu õigustik kõige sellega seotud on? kõneldes hüvitusmenetlustest, siis siin on öeldud, et tuleb äh, kahjusid hinnata, aga ma ei usu, et selline poliitika on sobiv ja nüüd minu kolmas küsimus. Äh, milline on teie arvates suhe äh, online ja offline kaubanduse vahel? Te ütlesite, et online ja offline kaubandus Äh, leiab äh, käsitlemist nendel läbirääkimistel, kas see puudutab näiteks ka laptop'e ja arvuteid, mida üle piiri viiakse, ma sooviksin vastuseid nendele küsimustele. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Rinaldi. austatud kolleegid küsimus, äh, mis on siin põhiliseks, on nende läbirääkimiste salajasus. senimaani on salaja neid läbirääkimisi läbi veetud. on tõsi, et Ameerika tööstusel on olnud ligipääsu teatavatele andmetele konfidentsiaalsuspakti alusel, vastupidiselt sellega, mis on juhtunud Euroopa Liidu institutsioonide ning üldsusega siin seda oleme näinud ka mujal, me rääkisime sellest ka seoses Korea lepinguga, nüüd, nüüd, mil Lissaboni leping on jõustunud, peab, peavad need salajased läbirääkimised lõpule jõudma. see kõik peab lõppema. ning see on äh, seotud ka sellega, et me kasutame võltsimisvastast võitlust võitlemaks teisi, teistes lahingutes. see on nüüd äh, nii-öelda selline levinud sõna, millega saab kõike hõlmata. loomulikult on see väga oluline võitlus Euroopa Liidus, ma olen pärit väga tuntud linnast, Veneetsiast, austatud volinik. ning Veneetsias on alati võltsimine olnud väga levinud, näiteks Nirano klaas, võltsimisjuhtumid olid seal või niivõrd tõsised, et äh, sellega kaasnes isegi surmajuhtumeid. seda kõike peame loomulikult väga tõsiselt võtma sellega kaasnevad äh, tõsised ohud. selle kokkuleppega on samuti kaasnenud tõsised ohud. see on tekitanud äh, tõsise häireolukorra avalikkuses ning äh, komisjon peab selle probleemiga tegelema. selle teemaga peaks võib-olla tegelema rahvusvahelise kaubanduse komisjon, aga ka kodanikuõiguste komisjon, sest äh, siin on mure küsimaks, küsimuseks äh, sõnavabadus internetis ning võimalikud äh, kriminaalkaristused internetiteenuse osutajatele siin on mõningad punased jooned, mida ei tohiks ületada ning paluksin komisjonil üles näidata siin ettevaatlikkust ning mis puudutab kaubandust, siis äh, tahaksin, et äh, volinik rahustaks meid eelkõige, et aktat ei kasutata mitte selleks, et äh, võidelda nende ravimite kaubanduse vastu, mis on odavamad ning kättesaadavamad ehk siis turvalised geneerilised ravimid, mis ei riku mitte autoriõigust, vaid mida toodetakse Indias, Brasiilias ning mis võivad äh, kahjustada suurte lääne ravimifirmade tulusid. aitäh, järgmiseks härra Schulz, palun. suur tänu, president, daamid ja härrad, härra volinik kui te kohtute kuskil tagaruumis kümne valitsusesindajaga paika panemaks seiresüsteemid, kuhu on sisse kirjutatud karistused, õigustiku rakendamine, piirikontrollid ja internet, siis ei maksa üllatuda, et äh, esile kerkivad kuulujutud ja kodanikud nõuavad vastuseid. ma nõustun teid kritiseerinud kolleegidega tegemist ei ole parteipoliitilise küsimusega meie INTA komisjoni poolt. see läheb kaugemale lihtsast inseneride intellektuaalomandi õigusest, see puudutab meie kodanike elu, kultuuri ja meie inimeste isiklikke andmeid. põhiõiguste harta artikkel seitse punkt kaheksa on midagi sellist, mida me kavatseme teile pidevalt meelde tuletada. see küsimus puudutab tervet maailma, aga tõusvad majandused, ametiühingud, vabaühendused, parlamendid ja üldiselt inimesed ei ole tegelikult siia kaasatud, kuigi te ju tegelikult tegutsete meie inimeste nimel. meile esitatakse läbirääkimiste käigust lühikesi kaheleheküljelisi kokkuvõtteid ja te ei anna, esita meile dokumente, mida te esitate liikmesriikidele. kui te ütlete, et minu mure on põhjendamatu, siis tõestage seda, näidake meile läbirääkimisdokumente. kui te soovite ühel päeval saada ka meie parlamendi nõusolekut nendele lepingutele, peate te sellest õppetunnist ka kasu saama demokraatia vaimus soovime meie parlamendina selles arutelus kaasatud olla. suur tänu. järgmisena härra Kamal. suur tänu, härra president, suur tänu, härra volinik. ma arvan, et härra volinik, te näete, kui selgelt meie erinevad parlamendifraktsioonid, vaatamata oma erimeelsustele, äh, kaubandus- ja intellektuaalomaniga õiguse valdkondades, eh, kuidas me ikkagi nõuame ühiselt läbipaistvust. kui tegemist on läbirääkimistega ja puudub piisav läbipaistvus ja me ei ole teadlikud eh, peamistest põhimõtetest ja meie läbirääkimispositsioonist, siis tulemuseks on vaakum. ja kui tekib vaakum, siis me teame, et vaakumi täidavad eh, kuulujutud me oleme näinud lekkeid ametlikest dokumentidest, me ei tea, kas need on ametlikud dokumendid või nad on välja mõeldud, aga sellised asjad juhtuvad siis, kui puudub läbipaistvus. loomulikult on tarvis ka salatsemist, me ei soovi läbirääkimistel avaldada kõiki oma positsioone, aga me soovime mõistlikul määral läbipaistvust. miks me ei saa juurdepääsu nendele dokumentidele? kui te ütlete, et läbirääkimistel ei saa saavuta- äh,, ei saa taga ajada täielikku läbipaistvust ja me ei saa esitada neid dokumente, siis esitage meile peamised põhimõtted, näiteks kas me kavatseme toetada neid öö, oletatavaid öö, ettepanekuid, et MP3-e mängijaid ja laptop'e võib konfiskeerida riigipiiridel, kas kaasnevad sellega mingid sanktsioonid, milline on Euroopa Liidu positsioon siin, meil on tarvis seda teada ja ma arvan, et äh, see, et me oleme siin jõudnud ühisele kompromissile, kuigi meil on üksikasjades erimeelsusi, äh, see, see kõik näitab, et äh, me teg-, me tegelikult tunneme ühist muret. palun tagage läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustus parlamendi ees, suur tänu. suur tänu, härra Kamal, ja nüüd volinik Tegut aitäh, president. ma mõistan teie muret akta läbirääkimistega seoses. kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada, et me peame läbirääkimisi selle kokkuleppe üle selleks, et parandada Euroopas tehtud uuenduste kaitset kui me tahame jääda konkurentsivõimeliseks majanduseks, siis me peame tuginema innovatsioonile, loomingulisusele ja kaubamärkide eksklusiivsusele. see on üks meie peamisi konkurentsieeliseid maailmaturul. niisiis, meil on vaja vahendeid tagamaks, et see konkurentsieelis oleks piisavalt kaetstud, kaitstud meie peamistel eksporditurgudel. me oleme üritanud äh, seda teemat juba aastaid mitmepoolsetes organisatsioonides, nagu näiteks Maailma Kaubandusorganisatsioon, Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon tõstatada, aga teised riigid on neid katseid takistanud niisiis, äh, sõltumata sellest, et me soovime globaalseid lahendusi, ei ole meil hetkel muud võimalust, kui äh, pidada läbirääkimisi valmisolijate koalitsiooniga. lõppkokkulepe on siduv ainult nendele riikidele, kes on sellele alla kirjutanud kuigi loomulikult meile meeldiks, kui paljud riigid, eriti tärkava majandusega riigid, selle lepinguga hiljem liituksid. nagu ma oma kuulamise ajal ütlesin, on need läbirääkimised konfidentsiaalsed. see ei ole sugugi ebatavaline. Nendel läbirääkimistel püütakse saavutada teatud tulemust ja selleks, et iga osapool saaks tunda ennast mugavalt ja teha järele, järeleandmisi, peavad need läbirääkimised olema konfidentsiaalsed teisalt ma olen nõus sellega, et Euroopa Parlament peab olema piisavalt informeeritud äh, sellest, kuidas need läbirääkimised kulgevad. me teeme kõik, mis meie või,, meie võimuses kahes valdkonnas selleks, et parlamenti teavitada ja veenda meie läbirääkimise partnereid selles nüüd kõigepealt, mis puudutab informatsiooni andmist parlamendile, siis me oleme teile andnud läbirääkimiste suunised, samuti ülevaated läbirääkimisvoorudest ja kõikidest asjakohastest dokumentidest, mis on pärit Kaubanduse peadirektoraadist. samuti eh, me oleme seda teinud vastavalt raamkokkulepetele. samuti on aktat arutatud äh, korduvalt äh, Väliskaubanduskomisjonis, seda on tehtud viimase kolme aasta jooksul. sellele tahaksin veel lisada seda, et komisjon on korraldanud aktaga seoses kaks äh, sidusrühmade konverentsi nii juunis kui aprillis kaks tuhat üheksa, kus said osaleda nii meedia, vabaühenduste esindajad, et kahekümne teisel märtsil Brüsselis toimus üks nendest kohtumistest Äh, ma mõistan, et teile võib tunduda, et see ei ole piisav, et te ei saa selle põhjal selget ettekujutust sellest, kus me läbirääkimistega oleme. ma olen oma talitustele andnud korralduse edaldada, edastada äh, huvitatud saadikutele infot kõigi läbirääkimiste aspektide kohta. see info on teie käsutusel iga en,, e, e, enne iga järgnevat läbirääkimiste vooru ja ma saan aru, et parim viis, kuidas te aru saaksite, mis seal läbirääkimistel toimub, on siis, kui te loeksite seda läbiräägitava teksti eelnõud. see annaks teile väga selge ettekujutuse sellest, kus me hetkel nende läbirääkimistega oleme. nagu te tõenäoliselt teate, on akta osapooled jõudnud kokkuleppele, et läbirääkimiste tekste võib avalikustada ainult siis, kui kõik osapooled on sellega nõus komisjon on selle poolt, et läbirääkimiste dokumendid avalikustada niipea kui võimalik. mõned akta läbirääkimispartnerid aga on äh, varasele avalikustamisele vastu. mina ei ole nende lähe-, lähenemisega nõus, aga mina üksinda ei saa rikkuda konfidentsiaalsuskohustusi. Äh, minu usaldusväärsus läbirääkijana on kaalul, sellele vaatamata ma hoolitsen selle eest, et enne läbirääkimiste, järgmist läbirääkimiste vooru aprillis me sunnime oma läbirääkimispartnereid teksti ava, avalikustama ja ma tõstatan ka Euroopa Parlamendi mured selliste partneritega nagu näiteks USA. kõigi huvides oleks see, et kõigil oleks selge ettekujutus sellest, mida need läbirääkimised puudutavad ning veelgi olulisem, mida need läbirääkimised ei puuduta lõpetuseks, mis puudutab teie muret sisuliste asjade kohta, tahaksin teile meelde tuletada, et need peamised põhimõtted, millest komisjon läbirääkimisel lähtuvad, on järgmised. kõigepealt meie eesmärk on äh, pöörata tähelepanu ulatuslikele ja intellektuaalse omandiõiguse rikkumistele, millel on oluline kaubanduslik mõju. me ei hakka piirama kodanike vaba, vabadusi või tarbijaid taga kiusama. teiseks, akta puudutab üksnes intellektuaalse omandiõiguste jõustamist. see ei hõlma sätteid, mis muudataksid, muudaksid sisuliselt intellektuaalse omandiõigust, uute õiguste loomist või olemasolevate õiguste kestust või ulatust. samas tuleb paika panna miinimumreeglid selle kohta, kuidas leiutajad saavad kohtus oma õigusi maksma panna, samuti piiriüleselt ja äh, ka internetis, näiteks kui moekunstnik äh, on äh, silmitsi sellega, et tema äh, loomingut võltsitakse, siis tal peab olema õigus oma loomingut kaitsta. kolmandaks, akta peab olema kooskõlas AKI kommuniteeriga, sealhulgas ka praeguste intellektuaalse omandiõiguste jõustamise harmoniseerimistega telekommunikatsioonipakett, Euroopa Liidu andmekaitseseadused, kõik see käib siia alla. me ei hakka muutma Euroopa Liidu õigusakte tagaukse kaudu. ACTA ei mõjuta selles mõttes Euroopa Liidu kodanikke, kuna ei loo Euroopa Liidu jaoks uusi kohustusi ning ei ole vaja ka mingeid rakenduslikke õigusakte. samas annab see meie äh, innovaatoritele suurema kaitse välismaistel turgudel. ma olen teadlik nendest muredest, mida siin väljendati selle kohustusliku kolme eksimuse reegli või siis järk-järgulise reaktsiooni sisseviimisega selles osas, mis puudutab siis intellektuaalse omandiõiguste rikkumist, internetipiraatlust. ma tahaksin väga selgelt välja öelda selle, et see kolme eksimuse meetod ei ole Euroopas kohustuslik. erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid äh, omavad erinevat lähenemist ja me tahame selle paindlikkuse säilitada, pidades äh, samal ajal täielikult kin-, kinni põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest. Euroopa Liit ei luba seda, et akta lubab inimesi inter-, inimeste internetiühenduse katkestada selle, selle tõttu, et nad on seadusvastaselt midagi alla laadinud ma tean, et äh, siin on vaieldud selle üle, kuidas ähm, Euroopa Liidu äh, tolliseadused mõjutavad patenteeritud ravimeid, nagu ma juba oma kuulamisel ütlesin, et selle probleemiga me tegeleme, kui me hakkame õigusakti läbi vaatama ja te palusite ka mõjuhinnangut akta kohta, arvestades seda, et komisjonil ei ole kavatsus minna kaugemale Euroopa Liidu õigustikust, siis me tuginesime nendele eh, uuringutele, mis viidi läbi kahe tuhande neljandal aastal seoses intellektuaalse omandiõiguste jõustamisega ja seoses eh, intellektuaalse omandiõiguste eh, kriminaalse jõustamisega. ja samuti oleme kaalunud OSCD uurimust, mis puudutas võltsimist ja piraatlusse, viidi läbi kahe tuhande kaheksandal aastal ja seal äh, räägitakse sellest, et võltsitud tooted äh, moodustavad kakssada viiskümmend äh, miljardit dollarit ja see on kõrgem kui saja viiekümne riigi SKT. selles uuringus on ka väga põhjalik käsitlus digitaalsest piraatlusest, niisiis ma olen teie mured ära kuulanud ja ma kaitsen neid, teie seisukohti nii palju, kui ma suudan, aitäh! köszönöm szépen, de Gucht biztos úr, a következőkben. aitäh, austatud volinik De Hucht. nüüd anname sõna fraktsioonide esindajatele ning alustagem proua Saifist, kaks ja pool minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik sellest ajast saati, kui Lissaboni leping jõustus, on meil uued pädevused ja me tahame, et juba praegu neid järgitaks me kuulasime teid ning me nõuame, et te rakendaksite jätkuvat konsultatsiooniprotsessi, mis oleks läbipaistev ja mis puudutaks aktat. peab järgima, et Euroopa Parlament ning seal esindatud kodanikud on pidevalt äh, teavitatud läbirääkimiste kulgumisest. samas peab loomulikult järgima konfidentsiaalsusklauseid, nagu te mainisite, mis on seotud selle lepinguga. täna me loodame, et meid kaasatakse täiel määral õigusloomeprotsessi ning et meile antakse lige, ligipääs tekstile ning läbirääkimiste kokkuvõtetele. minu fraktsioon ja mina kutsume teid üles jätkama läbirääkimisi, saavutamaks mitmepoolne leping, mis parandaks kohaldamisnõudeid ning intellektuaalomandi õiguste jõustamist tärkava majandusega riigid nagu Hiina võiksid sellele ka lõpuks alla kirjutada. võltsimine on tõsine probleem, mis toob kaasa konkurentsi moonutamise ning mis ohustab ka ühiskonda, majandust ning ka inimvaimu, sest äh, nii ettevõtetelt kui loojatelt, kes on aastaid investeerinud teadus- ning arendustegevusse, võtab ta ära soovi ning tahte jätkata innovatsiooniga ning loomingulise tegevusesega. aga just nimelt see on Euroopa Liidu konkurentsivõime alustalaks. ma arvan, et meie digitaalkeskkonna arendu, arenguga seoses peame vastu võitlema ka mittemateriaalsele piraatlusele. seega ma arvan, et on võimalik kutsuda üles vastutustundlikult käituma internetiteenuste kasutajaid ning seda kõike rikkumata kodanikuõigusi. me peame leidma selle tasakaalu õiguste ning kohustuste vahel, aitäh! aitäh, proua Saifi, kaheks minutiks saab nüüd sõna härra Martin. suur tänu, president, suur tänu, härra volinik, oma ettekande eest, selle lõpus ütlesite te, et te kuulasite ära meie mured ja kavatsete nendele reageerida ja vastasite meie muredele, tuleb öelda, et mitte täielikult. tõsi ta on, et me oleme ühel meelel selles osas, et äh, intellektuaalomandi äh, äh, puhul on tarvis omanikele ka äh, va-, piisaval määral äh, tasus äh,, tasuda, aga meil on tarvis ka võidelda piraatluse ja võltsimise vastu samas kõik see peab põhinema olemasoleval õigustikul. Te ka ütlete, et, et, et te ei kavatse eh, tegutseda tagaukse kaudu, minule tundub, et see tähendab, et te võite endiselt eesukse kaudu tegutseda ja vältida agi kommunitaari täitmist Te rääkisite siin internetivabadusest, äh, aga, aga samas rääkisite ka Euroopa Liidu välispiiridest äh, ja nend-, inimestest, kes siia sisine-, sisenevad. mina arvan, et kedagi ei tohiks karistada äh, copyrighti isikliku kasutamise tõttu. samuti peab, peavad meie meetmed olema proportsionaalsed eesmärkidega. ja nagu juba öeldud, me ei tea tegelikult mitte midagi, sest äh, kõik on saladusloorid, aga ma tervitan seda, et te olete pühendunud äh, sellele, et see avaldataks äh, kõikide osapoolte nõusolekul läbirääkimiste esialgne, kokkuleppe esialgne mustand. aga, aga seda arvatavasti ei juhtu ja täna õhtust selgub ka, et meie koda teid ei toeta, kui me seda teksti ei näe teiseks, äh, lõpetuseks ma tervitan teie kommentaari geneeriliste ravimite puhul os-, osas ja ma äh, ootan vägagi meie tollimäärustiku edasiarendust. suur tänu, härra Martin! järgmisena proua Intvelt, kaks pool minutit. kolleegid, volinik, valmistudes selleks aruteluks äh, intellektuaalomandi õiguse äh, kohta ja selle kohta, kuidas me saaksime kaitsta oma kodanikke, tuli mul meelde Äh, ühe veoauto vargus, mis vedas Harry Potteri uusi raamatuid paar päeva pärast äh, ava, selle avaldamist. ja selle tulemusena, tulemuseks oli see, et ei ostetud raamatuid, vaid äh, laaditi need raamatud internetist ebaseaduslikult alla. Teie teenuste, teenist-, personali poolt esitatud dokument kus, kus öeldakse, et mingisugust esialgset kokkulepet eh, ei ole, aga teie ütlesite, et tegelikult selline esialgne kokkulepe, kokkulepe on olemas ja te olete sellele alla kirjutanud, milline siis, eh, milline nendest versioonidest siis on õige? ja tõsi ta, tõsi on ka see, et kui mingi kokkulepe on sõlmitud, tuleb see ka kohe eh, avalikustada mida kavatseb äh, volinik teha, et äh, avalikkust mitte ainult meie koda täielikult informeeritaks? ei piisa ainult sellest, et konfidentsiaalsuse põhimõtet järgides lubatakse juurdepääs ainult parlamendisaadikutele, ka kodanikel on õigus juurdepääs, juurdepääsule dokumentidele, mis mõjutavad nende õigusi. Euroopa Liit peaks tulevikus nõudma, et Euroopa Liidu läbipaistvuse reeglid kehtiksid tulevikus Äh, demokraatlik õiguspärasus läbirääkimiste puhul on nõrk, ei ole mingisugust võimalust selgi-, selgiks, selgitada Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, äh, parlamendi heakskiitu ei ole, te võite öelda, et mingisugust õiguslikku nõuet sellel ei ole, aga see pole ka tähtis kui kakskümmend seitse üksikisikut ministrit arvavad, et nad võivad anda mandaadi salaläbirääkimisteks äh, Euroopa Liidu kodanike õiguste üle, siis võib järeldada ainult seda, et nende arusaam demokraatiast erineb vägivaldselt minu omast. parlament ei soovi äh, äh laptopide või mobiiltelefonide ilma kohtuotsuseta äh, konfiskeerimist, me ei soovi ka seda kolme rikkumise reeglit äh,, ja parlament soovib uurida kõiki rahvusvahelisi kokkuleppeid eelme-, enne nendele allakirjutamist. Te lähete, härra volinik, Uus-Meremaale järgmisel kuul ja ol-, palun kontrollige, et teie iPodis ei ole mingisugust ebaseaduslikult alla laaditud materjali. Kristjan Engström. aitäh, proua Envelt ja poolteist minutit, härra Engström nüüd kõigepealt ma tahaksin komisjoni tänada selle eest, et nad lõpuks ometi on saavutanud selle, millest Euroopa Liidu juhid on aastaid rääkinud. Äh, nad on lõpuks õnne, lõpuks on tavalised kodanikud huvitatud Euroopa Liidus toimuvast, aga äh, ma, ma pean ikkagi komisjoni kritiseerima nende meetodite eest, mida ta kasutab Äh, kodanikud jälgivad Euroopa Liidus toimuvat sellepärast, et nad on maruvihased, sellepärast et tahetakse pi-, piirata nende vabadust andmetele lihtsalt sellepärast, et mõned suured ettevõtted nõuavad seda. Äh, nei-, nende põhivabadusi rikutakse, nad on vihased sellepärast, et puudub igasugune läbipaistvus. niimoodi ei tohiks demokraatlikus riigis asju ajada homme hääletame me resolutsiooni, mis äh, nõuab komisjonil täita oma lepinguliste kohustuste täitmist ja akta dokumentide esitamist. ma loodan, et see resolutsioon võetakse suurde hääleenamusega vastu. õigus eraelu puutusele, infole ning õiglasele kohtupidamisele on vaba ja avatud ühiskonna aluseks. homme me näitame, et tegu on parlamendiga, mis on valmis neid õigusi ka infoajastul kaitsma. me nõuame informatsiooni, mis, millele meil on õigus ja äh, ka kohustus, kuna me oleme rahva es valitud esindajad ja me tahame komisjonile meelde tuletada, et tegemist on parlamendi ja mitte uksevatiga. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kozušnik kaheks minutiks. aitäh, president. aitäh, president ma tahtsin äh, tänada volinik de Guhti selle eest, et tal on õnnestunud saavutada läbimurre oma eelkäijaga võrreldes. tema eelkäijad ei arvestanud Euroopa Parlamendiga ega teavitanud parlamenti läbirääkimistest aga nüüd ma tunnen ennast äh, mõneti ebamugavalt, sellepärast et äh, mulle on öeldud, et me peame siin teatud asjadest kinni pidama aga härra, enne härra Kuhti kõneles siin härra Kallas ja mul on väga hea meel, et meil on tõesti selline kokkulepe, sellepärast et intellektuaalse omandi õigused vajavad paremat kaitset kui siiani, aga sellele vaatamata tahaksin meenutada, et Venemaa ja Hiina ei ole selle lepinguga seotud ja just nendes riikides pannakse kõige rohkem rikkumisi toime. selle lepingu sisu on endiselt väga ähmane, nagu eelkõnelejad on öelnud, ning seetõttu ma tahaksin paluda, et komisjon, kes esindab liikmesriike läbirääkimistel, peaks silmas seda, et seda kokkulepet ei kasutataks Prantsusmaa digitaalse giljotiini eksportimiseks ja, ja sellega jagatakse sisse tuuma äh, tarkvara. proua Svensson. aitäh, president, austatud volinik. pean tunnistama, et ühelt poolt olen ma natuke üllatunud ja teiselt poolt olen ma väga mures, sest ma näen, et komisjon kaitseb seisukohta, mille kohaselt võivad aset leida vähemalt osaliselt konfidentsiaalsed läbirääkimised, kui tegemist on õiguste ning põhivabadustega seotud õigusloomega. komisjon on meile öelnud, et äh, jah, seda teavet võib varjata, äh, teavet, mis puudutab äh, kodanike põhivabadusi. mina nõuan lihtsalt, et need läbirääkimised peatataks ning et neid taas alustataks vaid siis, kui teised osapooled on valmis täiesti läbipaistvalt neid läbirääkimisi korraldama, täiesti avatult neid läbi viima. see on demokraatias täiesti vajalik, see läbipaistvus. ja eriti just siis, kui tegemist on põhivabaduste ning põhiõigustega. kõik peab olema selge, avalik ning seda kõikidele kodanikele, see ongi demokraatia põhimõte. aitäh, proua Svensson. proua Stassen, palun, kaks minutit aitäh, president. kui ühte teemat käsitletakse salaja, suletud uste taga, siis äh, helisevad kõik häirekellad ning see on ka praegu selline olukord. Euroopa Parlamenti peab teavitama kõigest sellest asjad, mis toimuvad suletud uste taga, on murettekitavad, sest kodanikel ei ole siin oma sõna võimalik öelda. me peame teadma, mis äh, nende suletud uste tagant väljub. parlament peab ka saama oma sõna öelda neile nende absurdsete salajaste läbirääkimiste puhul, sest kodanik peab olema teavitatud see, mis aktaga siin toimub ning tulevikus toimuma hakkab, on murettekitav. eriti see, mis on seotud internetiga. näiteks äh, on äh, siin ohustatud kodanikuvabadused, see ei ole vastuvõetav. ka lähimuspõhimõtet rikutakse siin. rahvusparlamentidel ei ole enam võimalik oma sõna sekka öelda siin küsimuses. me nõuame läbipaistvust ning oleme vastu kodanike kriminaliseerimisele. liikmesriigid peavad äh, vaikselt seda protsessi kõrvalt vaatama. mida teeb komisjon nende suletud uste taga salaja ning miks Ameerika ettevõtted on kõige sellega seotud? miks nad seal üldse on, kas nad kaitsevad oma ärihuvisid kas äh, Euroopa kodanike huvid on võib-olla vähem tähtsad, austatud president, meie partei võitleb kodanike huvide ning õiguste eest ning nendele peab piisavalt tähelepanu pöörama. meie fraktsioon on loomulikult äh, ravimite võltsimise vastu, aga arutelu ei puuduta mitte seda. arutelu puudutab seda, et äh, parlamendisaadikud ei saa oma sõna sekka öelda, sest kõik leiab aset salaja ning meid ei teavitata ei ole võimalik ette kujutada parlamendi mandaadi tõsisemat rikkumist. kõik leiab aset suletud uste taga ning äh, kõik on salajane. aitäh, proua Stassen, kaks minutit, proua Roitova, palun. Äh, globalisatsioon ja zejména vstup Tšiini do WTO přines- suur tänu, härra president, kolleegid, äh, härra volinik Hiina liitumine WTO-ga on kaasa toonud suuri probleeme. me teame, et Euroopa on üle äh, ujutatud äh, võltstoodetega, mis võivad ohustada ka tarbijate tervist ja mis on tõsiselt äh, kahjustanud meie ettevõtete huve. meie turud on nendest toodetest üle ujutatud ja liikmesriikide õigustik ei jõua sammu pidada Euroopa Liit ei ole olnud tõhus sellise võltsimise vastases võitluses. võltsimisvastast võitlust tuleb tugevdada, aga praegune lähenemine ei pruugi olla parim. on olemas infot äh, vastuoluliste punktide, artiklite kohta, mis, mida on tarvis ka meie parlamendisaadikutele edasi anda parlament vajab seda infot hädasti, aga me võime selle dokumendiga infopuuduse tõttu tagasi lükata. nagu SWIFTigi puhul, kui parlamenti korralikult ei informeerita selle lepingu struktuuri ja piirangute kohta, võime me selle lepingu tagasi lükata. me ei soovi aktat tagasi lükata või trivialiseerida ilma tõsisemate aruteludeta aga me peame silmas pidama oma kodanike huve. praeguses arutelus ei, ei ole strateegiliselt äh, välja toodud eraldi Hiinat, kuigi see on üks peamine võltsitud toodete allikas. kas te kavatsete äh, Hiinaga tegeleda hiljem? suur tänu, härra Susta. suur tänu, härra president, kolleegid Euroopa, Euroopa ambitsioon saamaks maailma kõige suurimaks majanduspiirkonnaks on seotud eelkõige konkurentsivõime tõusuga ja sellega, et meie tooted oleks rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelised. võltsimise vastane võitlus on hädavajalik, intellektuaalomandi õiguse ja copyrighti kaitse on olulised, olulisteks instrumentideks konkurentsivõime tõstmisel, aga need on ka osaks demokraatia äh, põhimõttest, äh, mis põhineb reeglite austamisel. Neid reegleid on näiteks äh, viimastel aastatel rikutud ka finantsinstitutsioonide poolt. ACTA on vahend võitlemaks võltsimise vastu võltsimisest äh, teenitakse viissada miljardit dollarit aastas, sellel on sidemeid organiseeritud kuritegevusega, see rikub põhiõigusi, nagu näiteks õigus tervisele. eriti kui tegemist on meditsiinitoodete, ravimite võltsimisega. aktale juurdepääsu puhul, akta puhul peame me mõtlema rahvusvahelisele raamistikule, aga me peame tagama, et äh, sinna sisse on kirjutatud peamised al-, aluspõhimõtted, nagu näiteks reeglite täitmine. samuti peame me silmas pidama õiguslikku alust äh, meie aluslepingutest. meie parlament esindab viitsadat miljonit kodanikku ja meid tuleb teavitada. komisjon peab meile teada andma asjade arengutest, äh, meil peab olema juurdepääs ka dokumentidele, et me saaksime avaldada oma arvamust peab olema, toimima koostöö parlamendi ja komisjoni vahel, ainult siis saab Euroopa saavutada oma täielikku potentsiaali. meie äh, arvamus äh, väljendab seda põhimõtet. suur tänu. suur tänu nüüd, härra Alvaro, kaks pool minutit. president, äh, volinik, Kuht, äh, äh, te olete endale võtnud raske ülesande ning kui tegemist ei oleks niivõrd delikaatse teemaga, siis võiks isegi naerda, aga on asju, mille üle ei saa naerda. Äh, võltsimine on midagi sellist, mis õõnestab mitte üksnes meie majandust, vaid ka inimeste tervist. Äh, kahju, mis maailma majandusele võltsimise läbi tekitatakse, oli sada viiskümmend kaheksa miljardit eurot aastal kaks tuhat seitse ja see on rohkem kui terve aasta eelarve tegemist on kuriteoga, mis hävitab töökohti ja ettevõtteid ja seega on võitlus sellega meie kõigi huvides. võltsitud ravimid seavad ohtu nende inimeste elu, kes neid rohte võtavad, teadmata, et tegu on võltsitud ravimitega. seega on selgelt meie huvides, et me tegutseksime. samal ajal aga peab olema selge ka see, et Euroopa Liidu läbirääkimismandaat peab jääma Euroopa Liidu õigustiku raamesse, äh, aga ei tohiks olla veel üks hullumeeleleping, mille osas me lihtsalt kokkuleppe sõlmime see üsna suvaline info, mida Euroopa Parlamendile nende läbirääkimiste kohta on antud, ei ole vastuvõetav, sest lõppkokkuvõttes peame meie ju selle lepingu heaks kiitma. seega me nõuame teilt täielikku läbipaistvust ja kõigi dokumentide avalikustamist, sealhulgas ka läbirääkimisdokumentide avalikustamist. ma ei saa äh,, ma ei näe mitte ühtegi muud viisi äh, äh kui meie ja avalikkuse teavitamine. ma peatuksin kolmel asjal. kõigepealt, kas komisjon saab tagada, et aktasüsteemi ei lähe sisse see kolme eksimuse meetod, sest siis oleks vastuolu uue telekommunikatsioonidirektiiviga. teiseks, kas komisjon saab tagada, et kolmanda osapoole vastutust Äh, e-sisu eest ei kehtestata internetiteenuste osutajale, sest see mõjutaks e-kaubanduse direktiivi. ning viimaks, kas komisjon võib öel-, äh, kinnitada, et ei rakendata kriminaalsanktsioone, mis lähevad kaugemale Euroopa Liidu jurisdiktsioonist? ma tean, et äh, see asi on liikmesriikide pädevuses, aga lepingute valvuritena ma usun, et te suhtute oma ülesande tõsiselt. aitäh, härra Alvaru! poolteist minutit, härra Albrecht. üle aasta oleme me siin Euroopa Parlamendis äh, äh, nõudnud, et äh, te vaataksite akta lepingule läbipaistvuse aspektist ning paneksite paika selged mängureeglid meil on äh, vaja ka pöörata tähelepanu toodete standarditele ja mis on selle kõige tulemus, äh, mitte midagi. Äh, me oleme näinud seda nõusolijate koalitsiooni, mis peab läbirääkimisi tööstusharuga täiesti ebademokraatlikul ja isegi ebaseaduslikul moel selleks, et saavutada kokkulepet, mida kõike ilustatakse demokraatia nimega meile ei edastata piisavalt informatsiooni, aga me oleme saanud infot, et esimesest detsembrist alates äh, on ming-, mitmeid valdkondi, äh, kus asjad on meie jaoks selgemaks saanud, me oleme saanud nõukogult komisjonilt informatsiooni, näiteks Euroopa kodanikud ei ole saanud täielikult osaleda õigusloomeprotsessis läbi oma parlamendi valitud esindajate. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu aluslepingutest peetakse kinni ja kui te ei suuda nende lepingute sätetest sada protsenti kinni pidada, siis parlament peab ütlema sellele lepingule ei kui te ei suuda lepingu sätetest kinni pidada, siis palun lõpetage läbirääkimised seniks, kui te suudate neist sätetest kinni pidada tegutseda tuleb praegu. aitäh. ja nüüd härra Le-. aitäh, president, austatud volinik. me kõik oleme siin võltsimise ning piraatluse vastu, aga austatud volinik, te just hiljem rääkisite meile loo lastele, mis õigustab seda, et te peate läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu üle mitte järgides rahva õigusi. tuletan teile meelde, et Lissaboni lepingu artiklis kaks, kaheksasada kaheksateist on kirjas, et Euroopa Parlamenti teavitakse täiel määral kõikidest menetlusetappidest, läbirääkimiste ning äh, rahvusvaheliste lepingute sõlmimise puhul. ACTA lepinguga oleme just nimelt äh, sellises olukorras. niisiis järgige omaenda lubadusi, omaenda lepingut põhivabaduste küsimus tekitab meis tõsi, sügavat muret. piraatluse ning selle karistamise tõlgendamine ei ole mitte enam kohtute pädevuses, vaid äh, ettevõtjate pädevuses. samas äh, lubatakse tolliettevõtetel äh, nendes riikides, mis on alla kirjutanud lepingule, otsida läbi inimeste kotid, arvutid ja muud eesmärk äh, on võidelda äh, rikkumiste ning võltsimise vastu, aga tuletan meelde, et äh, SWIFTi lepingu osas me võitsime ning võime ka siin võita. seega on võimalik võidelda võltsimise ning piraatluse vastu ning seda kõike ilma ohustamata inimeste tervist ja inimeste põhivabadusi. palun loobuge sellest lepingust või siis avalikustage see kohe aitäh, proua Muscardini. austatud president, austatud volinik. ACTA leping on väga oluline, kui me soovime ühenduse reeglistikku ühtlustada, mis puudustab äh, võitlust äh, piraatluse ning võltsimiste vastu. siin on mitmeid äh, olulisi ning tundlikke küsimusi, näit-, kui näiteks intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ning äh, andmekaitse ning seetõttu nõuame jällegi läbipaistvust siin. komisjon peab meid teavitama, võttes arvesse loomulikult konfidentsiaalsust, aga parlament äh, peab olema teadlik tekstidest selleks, et äh, järgida, kuidas läbirääkimised aset leiavad ning teha oma märkusi vajaduse korral. volinik andis meile lootust täna õhtul ning loodame, et kõik see ka ellu rakendatakse, sest parlament kaitseb tarbijaid ning äh, Euroopa ettevõtjaid võltsimise vastu ning äh, ka vabadus internetis. just nimelt äh, seetõttu peab komisjon kõike seda arvesse võtma ka oma läbirääkimiste raames ning kaasama rohkem sidusrühmi nendesse läbirääkimistesse praegu osaleb vaid kaksteist liikmesriik, kaksteist riiki seal, loodame, et tulevikus on nende riikide arv suurem ning loodame, et nad kirjutavad alla ka lõpplepingule selleks, et äh, see leping oleks laiapõhjalisem ning loodame, et riigid järgivad ka oma lubadusi võitluses äh, piraatluse ning võltsimise vastu, mis on tõsised majanduslikud probleemid, mis äh, hävitavad mõningaid majandussektoreid ning ei järgi mitte, mitte, mitte mingisuguseid reegleid. me peame tagama tarbijate kaitse, sest vastasel juhul ohustatakse isegi nende tervist. siin on meil vaja selgeid reegleid, sest kui selgeid reegleid ei ole, mida ei järgita, siis äh, isegi internetiga kaasneb bumerangi efekt me peame igal juhul seda vältima. sest äh, küsimus ei ole mitte ainult äh, eraelu puutumatuses, vaid ka turvalisuses. aitäh, proua Muscardini. poolteist minutit proua Poskortile, palun. Een overeenkomst achter gesloten deuren is. Aitäh, president. see leping on väga oluline Euroopa kodanike jaoks. Euroopa Liit räägib, räägib läbi väga olulise kaubanduslepingu üle, akta üle ning see leiab aset suletud uste taga. Euroopa Parlament ei ole mitte mingil hetkel saanud teostada demokraatlikku kontrolli läbirääkimiste ulatuse ning kestvuse üle. läbirääkimised leiavad aset salaja. Euroopa Parlament ning Euroopa kodanikud on jällegi jätud mängust välja ning Euroopa kodanike usaldus kahaneb veelgi. ning äh, siin ei ole juttu mitte terrorismivastasest võitlusest või muust sellisest. ma olen täiesti nõus sellega, et Euroopa majandust peab stimuleerima ning intellektuaalomand on oluline osa sellest. aga ei tohi mitte tekitada usaldamatust, äh, sulgedes niiviisi need äh, ning varjates neid läbirääkimisi. tahaksin teada, kuidas leiavad aset need läbirääkimised ning kuidas suhtub sellesse kaubandusvolinik äh, ning äh, kodanikuvabaduste eest vastutav volinik. kas härra Kehuht kavatseb ka teavitada proua Reidingit, kas proua Reiding kavatseb sekkuda mingil hetkel? väga oluline on avada need läbirääkimised ning kaasata neisse ka parlament aitäh, proua Poskurt. proua Lichtenberg, poolteist minutit, palun. suur tänu. härra volinik. läbipaistvus oli volinike kuulamisel hiljuti üks sagedamini kasutatavaid sõnu ja nüüd ütlesite te jällegi, et kõik on avatud, kõik on läbipaistev, aga tuleb öelda, et mina sellise läbipaistvuse definitsiooniga nõustuda ei saa ja ilmselgelt kehtib see ka paljude teiste saadikute kohta siin saalis praegu. läbipaistvus on midagi enamat kui lihtsalt väikeste infokildude väljapakkumine ja siis väitmine, et ülejäänut me avalikustada ei saa, sest see on konfidentsiaalne. me oleme astunud uude ajastusse. me ei lepi lihtsalt pimesi rahvusvaheliste kaubanduslepingutega. kui need hiljem hakkavad mõjutama Euroopa Liidu õigustikku Lissaboni lepingu äh, põhjal ei ole see enam võimalik. seega pimesi nõustumine, nõustumisest enam ei piisa. samuti ei piisa sellest, kui Euroopa Parlamendi eest varjatakse mingeid dokumente. usaldusväärsus on siin võtmesõnaks. aga usaldusväärsust te ei saavuta, kui kõik käib suletud uste taga ja, ja siis, kui te lihtsalt ütlete inimestele, et tegelikult läks kõik suhteliselt hästi. suur tänu. suur tänu, proua Lichtenberger ja nüüd proua Trautmann. aitäh, president, austatud volinik, kallid kolleegid, öelgem selgelt, läbirääkimistel korraldamise viis akta osas ei ole vastuvõetav Euroopa Parlamendile. me oleme uued kaasotsustajad selles osas ning le-, Lissaboni leping annab meile nüüd õu-, õigused täiele teabele ning äh, nõu-, ning teabele komisjoni poolt. senimaani oleme näinud aga, et seda mõõdet sugugi ei järgita. Need äh, tehingud, mida pakutakse teenusepakkujatele, kui nad nõustuvad äh, nende võrgustiku kaudu liikuva teabe järgimist, siis äh, kui nad äh, neid nõudeid ei järgi, siis nad, neid karistatakse süstemaatiliselt. sedasorti säte tundub olevat mulle väga ohtlik, sest ta ohustab ühenduse õigustikku, mitte ainult äh, e-kaubanduse lepingu sätete osas, vaid ka selles osas, mis puudutab kodanike põhivabadusi mida me meenutasime hiljutamist, hiljuti Telekomi paketi otsu-, vaidluste osas. Euroopa Parlament jääb oma põhimõtetele truuks ning äh, ta juba lükkas tagasi SWIFTi lepingu, ta võib seda uuesti teha. ma kiidan heaks meie koordinaatori Kaderafi töö ning äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni töö, ning loodame, et homne parlamendi poolt antav signaal on väga sümboolne. aitäh, proua Trautmann. nüüd on mikrofon avatud. mul on üks sõnavõtusoov. härra Papastankos, üks minut, palun. Δεν πλήττει μόνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. See leping mitte ainult äh, ei ohusta äh, vabandust, võltsimine minu ainult ei ohusta ettevõtjate konkurentsivõimet, vaid ka rahva tervist. intellektuaalomandi õiguste jõustamine peab aset leidma ülemaailmsel tasandil. meil on vaja kaasata mitmepoolsetesse lepingutesse ning kahepoolsetesse lepingutesse aina enam osapooli. meil on vaja ka, et need lepingud järgiksid täiel määral ühenduse õigustikku, põhivabadusi ning eraelu puutumatust ning meil on vaja ka ta-, tagada, et teave liigub vabalt ning loomulikult ei tohi see suurendada halduskoormust. Euroopa Parlamendil peab olema täielik teave ja seda kõikidel läbirääkimiste etappidel ning loomulikult peab äh, siin järgima ka konfidentsiaalsust. suur aitäh, härra Papastankos. härra Ferreira soovis ka sõna, üks minut. austatud äh, president, austatud volinik. komisjon on alustanud siin väga häguse protsessiga, aga miski on siiski siin tekkinud esile väga selgelt intellektuaalomandi jõustamisega seotuvad kulud kasvavad. see tähendab, et äh, suured ettevõtted hakkavad teenima veelgi rohkem raha. ei järgita demokraatlikke ning läbipaistvusega seotud reegleid, meile ei anta infot ning me ei saa teostada demokraatlikku kontrolli. ning äh, samas vähendatakse ligipääsu, meil ei ole enam kindlaid turvalisi geneerilisi ravimeid. majandushuvide kaitsmine ning erahuvide kaitsmine, unustades meie poliitikate põhimõtted, on siin kõik kahjuks väga selged. aitäh, härra Ferreira ning sõna on volinik De Huhtil. aitäh, president! ma pean ütlema, et kuulates sõnavõtte pärast seda, kui ma olin oma sõnavõtu pidanud, äh, tuli mulle meelde, et väga paljud teist ei ole vist täpselt kuulanud seda, mida ma ütlesin, sest ma andsin väga selgelt mõista, et me peame kinni Euroopa Liidu õigustikust, me üritame hoolitseda selle eest, et teised lepingu osapooled nõustuvad läbirääkimiste teksti avalikustamisega. ma andsin selgelt mõista ka, et me räägime ainult siin intellektuaalse omandiõiguse rikkumisest kaubanduse vallas. niisiis ma ei hakka jälle vastama kõigile nendele küsimustele, mis esitati, sellepärast et mulle tõesti tundub, et ma oma sissejuhatavas sõnavõtus neile juba vastasin. David Martin esitas küsimuse selle kohta, äh, kes mis saab siis, kui mõni äh, riik, kes on akta osapool, on juhtpositsioonil? asi on loomulikult sellest, äh, kuhu, äh, kuhu minnakse, näiteks kui minnakse riiki, mis ei ole akta lepinguga seotud, siis toll ja poli-, politsei selles riigis otsustab, mida teha ja see on väljaspool meie pädevuses. loomulikult nii palju, kui asi on meie pädevuses, me püüame üri-, hoolitseda selle eest, et asjad nii ei lähe. ma ei ole nõus Sofi Intveldi äh, mõttekäiguga, mis puudutab parlamentaarset kontrolli. ma tahaksin väga selgelt öelda, et minu arvates äh, Lissaboni lepinguga on asi niimoodi, et nõukogu annab komisjonile äh, mandaadi läbirääkimisteks ning nõukogu on langetanud otsuse mandaadi osas pärast äh, Äh, oma menetlustest ja kodukorrast kinnipidamist ning äh, kas nüüd ministrite nõukogul on vaja riikliku parlamendi nõusolekut või ei, see ei puutu Euroopa õigusesse, see on äh, liikmesriigide õiguse asi ja seisukohad on riigiti erinevad. ma tean, et mõnedes riikides on vaja eelnevalt parlamendi heakskiitu, aga on ka riike, kus seda ei ole vaja. aga ma arvan, et meie ei pea hindama seda, kuidas nõukogu otsuseid langetab senikaua, kuni nõukogu äh, aluslepingutest kinni peab. mis nad muus osas teevad, on nende asi ja mitte meie asi. Te äh, teatud määral tahtsite mind kaitsta ja öelda, et äh, nad ei tohiks minu iPodi kontrollida, nad ei tee seda. ja mul ei ole äh, kaasas äh, seda kavas ka äh, Uus-Meremaale kaasa võtta. sulle tuleb üks äh, huvitav küsimus tõstatus veel, Hiina. nagu te teate, proua Roitova, siis äh, Hiina ei osale praegu läbirääkimistel aktiivselt. see on tõsine probleem, sest nagu te väga õigesti ütlesite, on Hiina põhiline võltskaupade allikas. loomulikult äh, on meil Hiinaga mitmeid läbirääkimisi, läbirääkimisi eelkõige just majandusliku dialoogi raames, me oleme mitu korda rõhutanud selle raames äh, intellektuaalomandit, mis on väga oluline küsimus, mitte ainult internetikaubanduse osas, vaid ka teiste majandustegevuste osas. ning kui akta sõlmitakse, siis on võimalik sellele alla kirjutada kõikidel teistel riikidel ning loodan, et Hiina otsustab ka, et tema enda majanduse huvides on äh, paremini kaitsta intellektuaalomandi õigusi. vaadakem, milline on olukord teiste riikidega, mis minevikus samamoodi käitusid, nüüd on paremini kaitstud nende intellektuaalomandi õigused. ma ei ole nõus härra Jariki ning proua Trautmanni tõlgendusega artikli kakssada kaheksateist osas. selles artiklis on kirjas, et parlamenti peab teavitama kõikidest menetlusetappidest ning te olete ju teavitatud isegi veelgi rohkem. meie teavitamine on palju kaugeleulatuvam kui see, mis on kirjas artiklis kakssada kaheksateist ning see ei ole sugugi probleem meie jaoks. ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, et me soovime, et kõik osapooled saaksid anda oma nõusoleku selleks, et me saaksime praeguse teksti öö, projekti avalikustada, aga ei ole sugugi õige väita, et me ei järgi artiklit kakssada kaheksateist ning öö, siin pöördun ka proua Sofi Intvelti poole, kui ma ütlen, et me saatsime teile lisa kuusteist, mis puudutab kõikide akta osapoolte avaldusi dokumentide konfidentsiaalsuse osas. David O'Sullivan saatis teile selle kahe tuhande üheksanda aasta kahekümne kolmandal detsembril. loomulikult äh, on ju tegemist samade inimestega, proua Sofi Intervelt ning äh, härra O'Sullivan. Te olete endiselt kõik siin tahaksin, et oleks ka väga selge, et kõik, mis ma ütlesin oma kuulamisel, peab olema väga tõsiseltvõetav. see tähendab, et ma teen kõik, mis minu võimuses, selleks, et äh, teid teavitataks täiel määral kõigest sellest, mis toimub. senikaua, kuni see niiviisi ei ole, kui ma ei ole saanud kõikide osapoolte nõusolekut dokumentide avalikustamiseks ei saa ma seda kahjuks teha, sest sellega kaasneksid tagajärjed, mis ei piirduks ainult läbirääkimistega. see, need tagajärjed puudutaksid ka teisi läbirääkimisi, mis meil on muude riikidega. see ohustaks ka konfidentsiaalsust ning see muudaks võimatuks kõik tulevased läbirääkimised, aga ma teen oma parima, et te oleksite teavitatud. aitäh, austatud volinik viis resolutsiooni on esitatud nende arutelude lõpetamiseks ning homme leiab aset hääletus nende üle. austatud parlamendisaadikud, nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. suuliselt vastatav küsimus, mis puudutab määrust, millega koheldatakse üldine soodustuste süsteem kuus küsimust esi-,